mis te sooviksite öelda? kas see on kodukorraline küsimus? jah, mind, tahtsin lihtsalt äh, selgitusi anda, suur tänu kolleegidele, kes mind äh, toetasid ja mind vabastati süüdistustest. Äh, ähm, ja tänu äh, kõigile toetajatele saan nüüd äh, edasi minna ja mm, er, eriti sooviksin äh, tänida Nigel Farage'i ja mm, mitmeid teisi kolleege, kes tõesti uskusid minusse ja eh, kelle usk ei vankunud. tänan teid kõiki, Edward Ferrand, palun ka teid sooviksin eraldi tänada kõnelejad katkestatakse. suur tänu teile, kuid siin jah, tegemist ei ole ju menetlusliku küsimusega, nii et äh, kui võimalik, siis äh, palun äh, ärge nõnda toimige, võite oma toetajatele lilli saata, kui soovite nii et kui me saaksime nüüd äh, minna edasi hääletusega, kõigepealt äh, Haudala raport, äh, see on nimeline mm, hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. Lähme edasi Giovanni Lavia raporti juurde, samuti nimeline hääletus hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. seegi on vastu võetud. järgmine Giovanni Lavia raport, hääled, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd äh, Silvia Ivana Kaufmanni raport, hääletus on nimeline, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd äh, Natalja Kriisbecki raport, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd äh, Kris Ogonose raport äh, härra Ivaskevitši äh, puutumatuse äravõtmise taotluse kohta. kes on poolt, andke märku. vastu. erapooletud vastu võetud. järgmine Kressokonnase raport sama äh, kolleegi kohta teises küsimuses. kes on poolt, andke märku. kes on vastu? erapooletud? vastu võetud nüüd Laura Ferraro raport Florian Philippot parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus, kes on poolt, andke palun märku. kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. nüüd äh, Georgi Pirinski raport. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud sellest tulenevalt liigume edasi muudatusettepanekuni kuuskümmend neli, see on nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, andke palun märku, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd komisjoni ettepanek andke palun märku, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seadusandlik resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ka see on vastu võetud.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 kolmas osa, kes on poolt, andke palun märku, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. lõige kolmkümmend üks kahes osas, andke märku, kes on poolt, esimene osa, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige nelikümmend kahes osas esimene osa, andke märku, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige nelikümmend üks. andke märku, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige nelikümmend kaks. andke palun märku, kes on poolt või kes on vastu. erapooletud, vastu võetud. lõige viiskümmend kaheksa kolmes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu erapooletud. kontrollime elektrooniliselt äh, teistkümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ülekaalukalt. ma loodan, et et te ei taotle enam rohkem kontrollimist. kes on poolt, kolmas osa? Äh, vastu? erapooletud? vastu võetud? lõige seitsekümmend kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud? vastu võetud lõige seitsekümmend kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt? Signomi. juhataja vabandab. Läheme tagasi lõikes seitsekümmend üks juurde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 siinkohal peaks vist kontrollima. teine osa, lõige seitsekümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kaheksakümmend, kahes osas, esimene osa. andke märku käega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. siis on muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. lõige kaheksakümmend üks kahes osas, nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, lõige kaheksakümmend üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kaheksakümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kaheksakümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolm pärast lõiget üheksakümmend, andke palun märku, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, andke märku, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud. nüüd äh, hääletus resolutsioonile tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud äh, suure häälte elamusega. suur tänu, nüüd läheme edasi hääletuste selgituste juurde.